ja kõigepealt siis globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt ja härra Brežinal sõna. Eh, kas härra Brežina on kohal? ma hääletasin selle raporti vastu, mis puudutab kasutuselevõttu just globaliseeringuga kohanemise fondi osas, <clears throat> kuna see Austria mm, taotlus äh, just isiku kohta summa poolest on täiesti pretsedenditu aja jooksul antud toetus siis inimestele selleks, et äh, koondatuid ähm, globali-, just globaliseerumise tõttu äh, koondatuid aidata, see peab ikkagi pühi- või põhinema tegelikul majanduslikul kontekstil ja seda ei ole siin tehtud, see lähenemine on täiesti juhuslik ning arbitraarne ning ma usun, et me peame seadma paika väga kindlad kriteeriumid, kuna nii eraldatud vahendid ei aita tegelikult probleemi lahendada, vaid äh, kujutavad endast raha raiskamist. suur tänu! Στο ψήφισμα για τις προοπτικές της αναπτυξιακής ατζέντα της Δόχα μετά την 7η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ. Siis Doha arenguvooru osas peale siis seitsmendat WTO ministrite konverentsi. härra Kamal. suur aitäh, härra president, et mulle selle võimaluse andsite selgitada minu hääletust otsust selles olulises küsimuses. ma arvan, et põhjus, miks me paljud tunneme huvi kaubanduse vastu, on see, kuidas aidata tegelikult vaesusest välja inimesi kõige vaesemates riikides ja me teame, et üks paremaid viise aidata on aidata ettevõtjaid neis vaestes riikides ning ettevõtjad eh, paljudes vaestes riikides soovivad abi just avatud turgude osas ja on oluline, et me neid toetaksime, aga me peame vaatama ka seda, mis toimub meie riigi piiride sees ja kuidas on paigas tõkendid selleks, et eh, tegelikult eh, kaubandus eh, toimiks. tihti vaesed riigid näevad eh, barjääre justkui vandenõuna enda vastu, selleks on nii eh, kvoodid kui näiteks fütosanitaarstandardeid. ja oluline on, et me näitaksime, et kaubandussüsteem on tõesti avatud ning et me aitame kõige vaesemaid riike nii palju kui võimalik sellest, et vaesust välja juurida, aitäh! suur tänu, härra Kamal! härra Deva, palun. Κύριε Deva, έχετε το λόγο, ναι. You have the floor, Mr Deva, come on. Teil on sõna, härra Deva, laske käia. suur tänu, härra president kui me peame maailmas vaesust leevendama, siis selleks on vaja suurendada maailma kaubandus. kui me jätame välja protektsionismi osa, praegusest finantskriisist, siis me te-, põhimõtteliselt lihtsalt lükkame edasi inimeste vaesusest väljatoomist ja miljonid inimesed surevad. kui me ei mõista selle väljakutse olemust praegu ja ei vaata tulevikku sellest kriisist kaugemale, siis jätame me endast maha sellise pärandi, mis on niivõrd kohutavate mõõtmetega, et miljard inimest leiab ennast võimatutes tingimustes, meil on toidukriis, kliimamuutused, ülemaailmne suu-, soojenemine, maavärinad ja uputused, kõik need katastroofid vajavad meie abi ja ainuke viis aidata neid inimesi on maailmakaubanduse aktiviseerimise kaudu ja mul on hea meel, et te mind kuulate. aitäh, härra Deva, see loomulikult on siis hääletuse selgitus. härra Tarabella, palun. aitäh, härra president. Resu-, WTO resolutsiooni kohta erinevalt eelkõnelejatest ma arvan, et tegemist ei ole rahvusvahelise kaubandusega, mis aitaks kaasa sellele, et oleks vähem kui miljard inimesi, kes surevad alatoitlusse või Mm, oluline on põllumajandus, eh, palju olulisem kui um, kaubandus, eh, ma juba rääkisin sellest enne ning kui tegemist on siin muudatusettepanekuga, mis räägib äh, avalikest sõi-, teenustest ja sellest, et äh, valitsustel peab olema võimalus äh, tagada avalikke teenuseid, selle vastu äh, see hääletati maha, sellepärast mina ei saanud hääletada selle resolutsiooni poolt, vaid hääletasin selle vastu, aitäh.